tänada äh, kõiki tööd toetuse eest ja äh, tänan äh, ka teid, proua volinik ja härra juhataja. suur tänu, suur tänu ka komisjonile ja kõikidele sõnavõtjatele. sellega lõpetame arutelu sel teemal, hääletame homme kell kaksteist ja läheme edasi oma päevakorraga. nüüd on meil päevakorras Birgit Sippeli raport õigus saada kriminaalmenetluses teavet ja nüüd saab sõna äh, proua Sippel. suur tänu, härra president, volinik Reding, kolleegid. praegusel hetkel on väga oluline öelda, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult turg, vaid see on ka väärtuste ühendus ja just rasketel aegadel peame jagama neid väärtusi kõigis poliitikavaldkondades. Euroopa Liit tugineb demokraatial, vabadusel ja õigusriigi põhimõtete jälgimisel. ja õigusriigi oluliseks aspektiks kriminaalmenetluses on ka süütuse presumptsioon, mis tugineb selgel läbipaistval süüdistatava menetlusõiguste kaitsel Äh, käesolev direktiiv on oluline nurgakivi, mis tagab, et äh, süüdistatavad ja kahtlustatavad kogu Euroopa Liidus saavad äh, õiglase kohtupidamise. me tagame siin võrdsete standardite jälgimise. meie kodanike õigusi tugevdatakse, vastastikune tunnustamine, mis puudutab kohtuotsuseid, on samuti kiitust väärt. isikud saavad oma kaitseõigusi kasutada vaid siis, kui nad teavad, millised õigused neil on. õiglase kohtupidamise jaoks on vaja ka seda, et isik teaks, milline süüdistus tema vastu on esitatud ja milline on võimalik karistus. vastasel juhul võib meil tekkida õiglase kohtupidamise kahjustamine meil on vaja ka paremat koostööd kohtuvõimude vahel. uus direktiiv keskendub aga kodanike rollile õigussüsteemis. rõhutatakse, et äh, politseil on kohustus anda teavet kõikidele kinnipeetavatele nende poolt arusaadavas keeles, sinna alla käib ka Äh, faktiliste asjaolude, süüdistuse ja kinnipidamise kestuse mm, selgitus ja vajadusel tõlge. parlamendil õnnestus laiendada seda selgituste nimekirja näiteks äh, kontaktid pereliikmetega, õigus äh, meditsiinilisele abile ja nii edasi. E, president, ma kasutaks ära kõik kuus minutit keegi ei tea, millal võib juhtuda see, et ta peetakse kinni. seetõttu on oluline, et igaüks, kes on kahtlustatav, saaks infot oma õiguste kohta ja samuti õi-, infot tõendite kohta. isik peab saama menetluses aktiivselt osaleda, liikmesriigid peavad direktiivi nii kiiresti kui võimalik üle võtma. tahaksin tänada parlamenti ja komisjoni, eelkõige raportööre, kes on teinud selle raportiga suurepärast tööd ja on olnud väga koostöövalmis. on oluline, et äh, nõukogu ja komisjon võtaks ka koos vastu jätkumeetmed, kaasates ka parlamenti selleks, et kogu Euroopas oleks tagatud õiglane kohtupidamine. suur tänu, see oli kuus minutit ja neli nüüd ja palun, proua Reiding. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle suurepärase töö eest, mida nad tegid ja ka tõhusa viisi ees, kuidas läbirääkimised antud dokumendi osas äh, teostati ja need äh, jõuti, selle puhul jõuti kokkuleppele ka esimese lugemise lõpus ja ma tahaksin ka tänada härra Albrechti, kes on äh, selle dokumendi ette valmistanud ja ma tahaksin ka tänada äh, variraportööre nende poolt tehtud töö eest ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi tervikuna sellepärast, et teie olete säilitanud komisjoni ettepaneku kõrge taseme ja täpsemalt üks asi, mis on väga oluline meie ko-, äh, kodanike jaoks, et nende õiguste oluline osa on ära toodud selles teksti lõppversioonis ja kirjeldada ka seda hetke, millal need õigused kehtima hakkavad. ma tervitan ka seda asjaolu, et lisaõigusi on ära toodud nendele õigusele täpsemalt siis äh, ka õigus mitte sõna võtta. ehk siis see näitab meile jällegi, et äh, tõepoolest on väga hea, et parlamendil on ka kaasotsustamise võimalus, sellepärast et parlament on äh, see koht, kus üksikisiku õigusi kaitstakse. mis puudutab äh, informatsiooni edastamise õigust äh, kriminaalmenetluses, siis on osa menetlusõiguste teekaardist ja selle teekaardi elluviimine on üks minu pealist, peamistest prioriteetidest. mis puudutab siis äh, teist meedet, mis on nüüd vastu võetud, sellepärast et tõlgendus, see osa, mis puudutab äh, tõlgiabi, on juba vastu võetud, ehk siis me tõepoolest läheme selle asja, asjaga nüüd väga kiiresti edasi ja ma usun, et see on hea kodanike Euroopa jaoks mõningates liikmesriikides minu käest küsitakse, et miks seda tehakse, et kas need õigused ei ole tavapärased õigused, mis kõigil juba niikuinii olemas on. ja kahjuks mõningates liikmesriikides see toimub see endiselt niimoodi, et inimene võib äh, jõuda kohtu ette ja ta ei teagi, et tal on õigus äh, kaitsele või äh, tõlgile me oleme isegi kuulnud sellistest juhtumitest, kus on inimene jõudnud kohtu ette ja ta ei teadnud või ta ei saanud aru, milles äh, seisneb äh, süüdistus tema vastu. nii et äh, tänu sellele meetmele siis süüdistatav isik saab endale arusaadavas keeles kirja, kus on dokumendi, kus on kirjas tema õigused ja seal on informatsioon ka selle süüdistuse osas mille, milles seda süüditakse. ja see on äärmiselt oluline, kus meil on tegemist miljonite inimestega, kasutavad ära vaba liikumise õigusi, kes on mingis teises liikmesriigis, kes selles, selleks, et seal tööd teha või õppida või sinna pensionipõlve veetma minna. nii et tõepoolest, kui nad äh, leiavad, et nad on jõudnud kriminaalmenetlusse, siis nad teavad, et nende õigusi kaitstakse ning parlament on neid selles abistanud. lisaks sellele antud meede on ka väga oluline selleks, et ähm, saata vastastikku usaldust Euroopa Liidu kohtusüsteemis, mis omakorda on oluline selleks, et hõlbusta kohtusüsteemide vahelist koostööd, sest ilma usalduseta selline koostöö eksisteerida ei saa. sellisel viisil, kui meil on tegemist vastastikuste tunnustamise instrumentidega, me loome justiitsõiguse kontinendi, kus meil on Euroopa kodanike õiguse kaitstud ja ma tahaksin tänada parlamendi liikme, kes on seda meile võimaldanud. suur tänu, proua asepresident Reding. ja palun, härra Albrecht. tänan, president. õiguskomisjoni raportöörina tahaksin ma ka kõigepealt tänada kodanikuvabaduste komisjoni raportööri. meil on olnud äh, parlamendis väga hea koostöö komisjonide vahel, ka õiguskomisjon on saanud esitada siin menetluses omapoolsed ettepanekud, ka siseasjade komisjoni kolleegid äh, andsid oma panuse ja ma tänan äh, volinikku, kes on tulnud välja äh, uue teekaardiga, millelt me liigume nüüd ühiste standarditeni kriminaalmenetluses ähm, õiguse jagamisel. see on väga oluline samm kodanike jaoks, sellepärast et ainult äh, informeeritud kodanikud, kes on teadlikud oma õigustest, saavad ka neid õigusi kasutada. jään põnevusega ära ootama, millised õigused meil Euroopa kodanikena saavad tulevikus olema, vaatan siinkohal juba tulevikku ja loodan, et me teeme ka järgmised äh, sammud, eriti mis puudutab äh, advokaadi kasutamise õigust, see on ääretult oluline ja kutsun siinkohal üles ka liikmesriike loobuma vastuseisust üksikutele sätetele. kutsun neid äh, üles astuma ühist teed standardite loomisel ja parlament omalt poolt äh, teeb selleks kõik. suur tänu, kolleeg Albrecht ja nüüd järgmisena kõnelejad fraktsioonide nimel. rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna kaheks minutiks äh, proua Antonescu. aitäh accesul la informaii al persoanelor suspectate i învinuite reprezintă un factor. suur tänu juurdepääs informatsioonile kui inimesi kahtlustatakse või on süüdi mõistetud on äärmiselt tähtis niisugune võimalus on teeks kõikide inimeste õiguste juurde nad peavad teadma millised on nende vastu olevad tõendusmaterjalid, milles neid süüdi mõistetakse, milles neid kahtlustatakse. E, praktika erineb e, väga suuresti erinevates liikmesriikides, inimesed ei ole hästi informeeritud ja kui inimestel puudub informatsioon, siis kriminaalmenetlus ei ole e, õige, see toob kaasa pika menetluse, see toob kaasa lisakulud ja praegusel hetkel äh, ei ole piisavalt norme või kui on isegi normid olemas, siis neid ei rakendata korralikult. me peame järgima Euroopa Inimõiguste konventsiooni eh, alusel pakutud õigusi, aga sellest ei eh, piisa siiski veel, sest et niimoodi ei tagata eh, inimeste õiguste kaitse kõikidel ähm, juhtudel, nii nagu ma ütlesin, kuna erinevused on liikmesriikide vahel, on vaja tegutseda Euroopa Liidu tasemel. Euroopa Liidu instrumendid võimaldavad koostööd õigusküsimustes ning see toob kaasa ka tulevase ähm, vastastikuse tunnustamise äh, Eh, see kohtuotsuste poolautomaatne eh, tunnustamine teeb eh, olul-, oluliseks ja tähtsaks kohtunike koostöö, see on väga terav probleem ja sellepärast ehm, on meil vaja seda direktiivi selleks, et paremini kaitsta kodanikke. ma tänan raportööri, variraportööri selle suurepärase koostöö eest ja ma tahan tänada ka komisjoni, kes on väga pühendunud eh, niisugusele tegevusele, aitäh. suur tänu, proua Antonescu. ja nüüd ma ütleksin veel kord, et meie tõlgid andsid äh, märku sellest, et teie kõnetempo oli liiga kiire ning ma kordan teile kõikidele, lugupeetud kolleegid. me saadame teile signaali. Te saate ju signaali, et te peate oma kõnetempot vähendama selleks, et teid ole, et teid oleks võimalik tõlkida kõikidesse keeldesse ja ma palun teid kõiki veel kord, et kui te loete ette oma teksti siis tehke seda suhteliselt mõistlikus tempos ja kui te näete, et see eh, väike lambikene põleb, siis, eh, siis võtke arvesse, et keegi palub teid. ma ei katkestanud teid, aga ma ütlen teile, palun arvestage seda, et teid tõlgitakse ja tempo peab olema mõistlik. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel pooleteiseks minutiks eh, proua Flašikova-Benova suur tänu. Euroopa Inimõiguste Konventsioon ütleb, et põhiõigused eh, kaitsealuse puhul peavad olema kaitstud. Eh, nendel on õigus eh, kasutada kaitseadvokaadi, tõlget ja nendel on õigus ka, et vaadatakse läbi menetlus. kahtlemata Eh, kas kahtlustatavate või süüdistatavate õigused on selle dokumendiga paremini kaitstud, see hõlmab olukordi, kus inimene peetakse eh, kinni ka Euroopa vahistamismääruse alusel. Need miinimumstandardid Euroopa tasemel aitavad kaasa eh, vastastikust koostööd kohtutes ja liikmesriikide vahel ma olen täiesti nõus juurikomi-, komisjoni seisukohaga, et, et meil on praegu killustatud lähenemine. Ehm, infoõigus on tegelikult ehm, teine samm selles paketis, astutud on eh, praegu üks samm ainult osalise kaitse teel hõlmatud on eh, hõlmatud, väga hea on see, et tegelikult siin räägitakse väga haavatavate inimeste õigustest ja suur tänu eh,, proua volinik, et te eh, niisuguse teemaga tegelete ja ma tõepoolest loodan, et see eh, dokument varsti vastu võetakse. Ahora en nombre de, de los colegas liberales tiene la palabra por dos minutos. tänan ja nüüd äh, liberaalide nimel saab sõna Sara Latvolt kaheks minutiks, palun. tänan, president, õnnitlen proua Siibelit, raportööri, kes on äh, jõudnud õigetele järeldustele ja ma loomulikult tervitan ka asepresident Redingi poolset toetust. kui inimene on arreteeritud ja teda küsitletakse, siis ta on haavatavas olukorras ja tal peavad olema tagatud teatavad õigused, aga tihti teave, mida talle antakse, ei ole kvaliteetne, inimesed ei saa aru, mis õigused neil on ja veelgi hullem on olukord, kui inimene on välismaalane ja ei saa kohalikust keelest aru. kuna me teame, et ka äh, kautsjoni äh, osas on diskrimineerimist, siis äh, peab olema paika pandud, äh, kuidas on võimalik vaidlustada kinnipidamist, tuleb konkretiseerida need õigused, mis on tagatud Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. parlament nõudis täiesti õigusega, et inimesi tuleb informeerida, kui neid kahtlustatakse või süüdistatakse, inimesi ei tohi jätta politsei valve alla, ilma et nad teaksid, äh, mis toimub, ilma et neil ei oleks äh, kaitse või äh, konsuli abi. advokaatidel peab olema juurdepääs kõikidele materjalidele, mida süüdistajad või prokurörid kasutavad tõendina. nagu ähm, asepresident Redingi ütles, siis ähm, me rõhutame parlamendiliikmetena, kuivõrd oluline on õigus vaikida mul on väga hea meel, et minu koduriik äh, nõustus äh, selle õigusaktiga, mm, tehku ta muudega, mis ta tahab. ma tõesti väga loodan, et äh, Ühendkuningriik liitub ka kolmanda meetmega, mis meil on õigusabi valdkonnas plaanis, nii et Ühendkuningriigil on selles valdkonnas pikk praktika, me peame olema tugevalt kaasatud. oluline on, et ka piiriülene süüdistamine muutuks sujuvamaks, et me saaksime tagada õiglase kohtupidamise üle kogu Euroopa Liidu ning et õiguse vääritimõistmine oleks äh, teema minevikust. suur tänu ja nüüd ECR fraktsiooni nimel kolleeg Wojciechowski, palun. tänan, president me räägime siin väga olulisest ja vajalikust äh, direktiivist, mis puudutab äh, inimeste kaitseõigusi, kui inimesed saavad nõid, nõuda oma õiguste kaitsmist siis, kui nad teavad, mida neil on üldsegi õigus nõuda ja saada. eriti keeruliseks muutub olukord siis, kui isik on vahistatud väljaspool oma koduriiki, nii et juurdepääs täielikule teabele on midagi, mida vastavad asutused peavad äh, täielikult tagama. ma olen nende lahenduste poolt, mida siin välja pakutakse. rakendamine on aga keeruline küsimus, äh, kogu juriidiline maastik on väga tundlik teema ja oluline on kindlasti, et direktiiv äh, praktikas ka toimiks, kui äh, menetletakse kriminaalasju ja õigusi ei tohi kindlasti kuritarvitada. tänan ja nüüd äh, FD fraktsiooni nimel üks minut. härra Pätten. mis puudutab inimeste õigus äh, informatsiooni saada, siis ma arvan, et äh, kui me räägime teaduskaaslustest, siis see õiguste deklaratsioon on vägagi lühike, sellepärast et äh, kohtul ei ole õigust keelduda inimese väljasaatmisest, kui me, äh, ega ei ole õigust hinnata, milline on antud inimese vastu esitatud süüdistused ning inimene saadetakse riigist välja mit-, mitte selleks, et neid süüdistusi esitada, vaid selleks, et olla uurimisalune. Londonis äh, üks isik äh, praegu ootab väljasaatmist Hispaaniasse mitte ühe asja kohta, mida ta oleks võinud teha, äh, vaid, vaid teda süüdistatakse mingi asja eest, mida ta võib potentsiaalselt teha tulevikus. Inglise kohus ei aktsepteeriks seda äh, väljasaatmisotsust. kui me anname talle sellise õiguste deklaratsiooni, siis see ei kaitse teda ja see oleks talle väga väikeseks lohutuseks. Del... suur tänu. sellega me lõpetame siis parlamendi fraktsiooni esindajate sõnavõtud ja lähme nüüd edasi kolleegidega, kes räägivad enda nimel ja härra Rafael Baldassare, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud äh, proua volinik ja lugupeetud kolleegid. hoolimata sellest, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peavad kaitsema oma kodanike õigusi õiglasele kohtumõistusele, siis siseriiklikud menetlused kriminaalkohtumenetluste käigu osas on vägagi erinevad. mõned riigid ütlevad, et neid peab andma, neile peab andma ainult suuliselt informatsiooni menetlusõiguste kohta ja teised edastavad informatsiooni ainult äh, süüdistatava palvel kirjalikult, võttes arvesse seda, et iga aasta toimub Euroopa Liidus üle kaheksa miljoni kriminaalmenetluse, siis me võime näha, et äh, tegemist on tõepoolest süsteemsete probleemidega. me peaksime kindlasti silmas pidama, millised on antud direktiivi eesmärgid. üldreegel tähendab seda, et informatsioon tuleb esitada süüdistatavale tema, nende enda õiguste kohta, enne kui menetlustoimingutega alustatakse. see puudutab eriti just õiguskaitsele ning äh, õigus kirjalikule suulisele tõlkele järgmine etapp, ma oleksin nõus kahe konkreetse õigusega, mis puudutab õigust saada täielikku teavet äh, süüdistuse kohta ja õigus ligipääsule äh, kõikidele dokumentidele. tegemist on äh, kahe põhilise nõudmisega, mille abil on võimalik hinnata, kas kinnipidamine või vahistamine on olnud korrektne nii et äh, ma tahaksin tänada äh, raportööri äh, ja variraportööri nende poolt tehtud töö eest ja sellisel viisil me suudame välja arendada põhiõiguste sujuva kaitse üle-euroopaliselt. suur tänu, härra Baldassare. võttes arvesse äh, teie äh, sõnavõtus võiks öelda, et äh, tõlgid on kindlasti teie etteastumisega väga rahul, mina vastutan äh, multilingualismi eest ja teie olete eeskujulik esineja ja võimaldate tõlkidel enda jälgimist kõige paremal võimalikul viisil. ja nüüd palun äh, proua Plinkovitš-Juta. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada raportööri selle suurepärase raporti eest. tegemist on suurepärase direktiiviga, mille abil me saame äh, saavutada ühtsed miinimum, äh, minim-, minimaalsed standardid, mis puudutab äh, menetlusõigusi kriminaalmenetluses. sellest ei piisa, et olla teadlik oma õiguses, vaid nendest õigustest tuleb kinni pidada ja neid õigusi tuleb ka, äh, peab ka olema võimalik rakendada. sellepärast, et menetlusõiguse rikkumine võib ohustada kriminaalõiguse õiglast käitu, kriminaalmenetluse õiglast käitust ja, käitu ja võib takistada ka ohtumõistmist. see Äh, sama süsteem peab kehtima inimese koduriigis kui ka igal pool Euroopa Liidus. tal peab olema õigus äh, äh, saada õigusnõistamist, tal peab olema õigus kirjalikule suulisele tõlkele, selleks et tagada õiglast kriminaalmenetlust ja tõhusat õiguskaitset, siis liikmesriigid peavad võimaldama kahtlustatavale süüdistatavale piisavalt informatsiooni selle kohta, milline, millised on nende õigused, milline on nendele esitatud süüdistus. see ei tähenda, et nendel on võimalus ainult saada õigusnõistamist ja õigusabi, vaid neil peab olema õigus suhelda sugulastega, tööandjatega või äh, konsulaarasutustega. suur tänu! suur tänu! nüüd kaks minutit järgmisel kõneleja, härra Aksel Boss tänan, president. proua volinik Reding, kõigepealt äh, tahaksin ma märkida, et äh, ma väga tervitan raportööri Birgit äh, Sipeli tööd. nüüd me paneme paika miinimumnõuded kriminaalmenetluses teabe saamise kohta üle kogu Euroopa Liidu. algusest peale tundus mulle, et Euroopa Komisjon on teinud hea ettepaneku, siinkohal tahaksin õnnitleda eriti just volinik Redingut. minu jaoks oli kogu menetluses keskse tähtsusega see, et äh, isikute õigust vaikida ei kitsendataks. praeguse seisuga on see õigus tagatud ja rääkides läbi selle raporti üle, panime me paika, et tõesti mitmetes liikmesriikides kahtlustatavad ja süüdistatavad ei saagi teavet äh, oma õiguste kohta ainult kümnes riigis esitati selline kirjalik deklaratsioon neile. ja näiteks ka Prantsusmaal ei olnud äh, advokaadil juurdepääsu süüdistatavale või kahtlustatavale protsessi esimeses faasis nii et äh, süsteemid üle kogu Euroopa Liidu on olnud väga erinevad, aga praegu me peame tagama teatud äh, adekvaatse ühistaseme, et meil oleks võimalik ka vastastikust tunnustamist edendada. antud raportiga oleme me teinud suure sammu õiges suunas ja tervitan siinkohal äh, mitmeid osalisi suur tänu ja pooleteiseks minutiks äh, annan sõna proua Romerole. suur tänu, president. kõigepealt ütleksin volinikule niimoodi, et ma tervitan, eh, et nad on eh, pannud kokku niisuguse eh, dokumendi sellel teemal seda töö selle teekaardiga algas juba Rootsi eesistumise ajal. E, liikmesriigid näitavad, kuivõrd tsiviliseeritud nad on just selle läbi, kuidas nad e, käitlevad, kuidas nad e, suhtuvad inimestesse, kes on kinni peetud ja väga hea, et selle direktiivi raames antakse süüdistatavatele või kahtluse alustele eh, materiaalsed õigused. Nendel antakse õigus eh, olla informeeritud selle kohta, milles neid süüdistatakse eh, ja kõike tehakse järjepideval moel see, eh, millest me siin praegu räägime, on inimeste õigused ja eh, üks nendest õigustest on õigus, õigus abile. kui inimene peetakse kinni või arreteeritakse, siis on vaja teda informeerida nendest süüdistustest, mida tema vastu esitatakse. sel hetkel, eh, see õigus tekib sel hetkel, kui neid kinni peetakse. suur tänu ja nüüd üheks minutiks eh, härra Jon Entšu. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, tegemist on tõepoolest suurepärase raportiga. ma tahaksin eh, tänada ka proua Redingit, kes tuli välja niisuguse direktiivi ettepanekuga. see uus direktiiv vastab tõelisele probleemile, millega seisavad silmitsi Euroopa kodanikud. Nad liiguvad ringi Euroopa Liidu piires, aga nad peavad hakkama saama ka kahekümne seitsme liikmesriigi õigussüsteemiga. meil on vaja rohkem harmoneerimist, kui me räägime õigussüsteemidest ja esimene samm on panna paika eh, just nimelt eh, need standardid, eh, E, kuidas e, informeerida inimest, kes on süüdi mõistetud, sest et inimene võib mitte teada selle riigi keelt, ta võib mitte teada e, selle riigi õigussüsteemist mitte midagi. näiteks, <clears throat> näiteks mustlased Eh, Rumeeniast ja Bulgeer, Bulgaariast on võetud eh, kinni ilme, et nend oleks teavitatud sellest, millest neid süüdistatakse. Nendele ei ole eh, antud õigust tõlkele ja nüüd on miinimumstandardid taga, tagatud. suur tänu ja lõppkõneleja selles voorus on kolleeg Zeuro. daamid ja härrad õigus informeeritusele kriminaalmenetluse käigus peab olema standard, see peab olema standard kõikides liikmesriikides ja äh, väga hea, et äh, nüüd me oleme selle äh, probleemi suutnud lahendada ma olen väga rahul sellega, et direktiivis võetakse arvesse inimeste põhiõigusid, kuid me ei tohi unustada ka teisi aspekte, millega tuleb arvestada. näiteks eh, ohvrite õigusega, sest eh, ohvrid on väga sageli eh, raskes olukorras ja nendele ei anta informatsiooni, kui nad langevad kuriteo ohvriks. kuriteod on ja võib isegi juhtuda, et neid eh, mõistet, et neid süüdistatakse kuritegudes. Nad isegi ei suuda ennast kaitsta, sellepärast et tegemist on keelelise barjääriga ja seda ei tohi unustada. me ei tohi lubada, et süüdistatavate ja ohvrite vahel on tasakaalustamatus. ärgem unustagem, et eh, eh, ohvrid eh, on väga olulised, mõnikord räägitakse teisesest ehm, ohvriks olemisest. E, nendest tuleb ka hoolitseda, mitte ainult kurjategijate eest. sest mõnikord on tegemist kuritegelike gruppidega ja paistab, et nendel on suuremad õigused kui nende ohvritel. me peaksime väga kindlameelselt ja kõval häälel ütlema välja, et komisjon oleks ka pühendunud ohvrite kaitsele, sest sageli nad langevad ohvriks erinevates olukordades ja eh, me peame oma olukorda ja oma suhtumist muutma. Eh, suur tänu, härra Ziobro. nüüd äh on see voor läbi. jõuame vaba mikrofoni juurde, palju soovijaid meil ei ole. kõigepealt proua Helena Pasescu, üks minut, palun. suur tänu, president. kriminaalseadusandlus liikmesriikides peab arvestama kõikide õigustega, mis Euroopa Liidu kodanikel on, juhin teie tähelepanu muudatusele number neli õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele. see on selge viide mitmekeelsusele, mis sisaldub ka asutamislepingutes. tasuta kaitse saamise õigus samas äh, muudatusettepanekus, see on samuti Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõte ja kui me selle põhimõte nüüd jõustame, siis me tagame ühe põhivabaduse kodanikele. ma toetan seda, et kõik kahtlustatavad ja süüdistatavad saavad õigust, nii praegu neil ei ole tagatud minimaalset infot. suur tänu. härra Prendekast, palun. proua Prendekast justiitskoostöö Euroopa Liidus äh, tähendab seda, et äh, kriminaalid ei peaks saama õigust ära kasutada erinevusi liikmesriikide süsteemides, samas äh, kui isikuid süüdistatakse teises liikmesriigis, siis nad ei tohi kannatada süsteemi erinevuste pärast kui keegi arreteeritakse või peetakse kinni Euroopa Liidus, siis ta peab saama õiguste deklaratsiooni. liikmesriikidel tuleb tagada, et nende territooriumil kinni peetud saavad äh, teada detailselt oma õigustest ja olgugi, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, alla kirjutanud Euroopa Inimõiguste konventsioonile, on erinevused siiski väga suured. võttes vastu seda direktiivi, me kaitseme oma kodanikke üle kogu Euroopa Liidu. tänan. härra Paska, palun. Äh, tänan et mulle sõna andsite. kui mõni kodanik äh, on silmitsi kriminaalsüüdistusega teises liikmesriigis, siis äh, ta on suhteliselt lootusetus olukorras, sellepärast et äh, ta ei tea, millega tal tuleb silmitsi seista seetõttu on uus direktiiv väga positiivne ja lootustandev signaal. nüüd pannakse paika vähemalt mingisugusedki ühisreeglid. jõustatakse miinimumnõuded kriminaalmenetluses ja õigusasutused käesolevaga väldivad vigu, mis seaksid küsimärgi alla nende tegevuse. uus direktiiv kindlasti annab oma panuse Euroopa kodanike olukorra parandamiseks. tänan ja härra Möltser, palun. tänan. tegelikult äh, peaks eeldama, et Euroopa Liidus on äh, topelt tagatud äh, õigus õiglasele kohtumenetlusele Euroopa Inimõiguste konventsioonis ja põhiõiguste hartas, et kõik toimib probleemideta meil on kaheksa miljonit äh, kriminaalmenetlust äh, Euroopa Liidus üle kogu aasta ja bürokraatia ei suuda sellega sammu pidada. kui komisjon äh, sai teada, et teistes liikmesriikides ei saa näiteks ühe liikmesriigi kodanikud oma keeles infot, siis alates sellest hetkest on olukord tugevalt paranenud tihtipeale on olukord liikmesriikides nii bürokraatlik, et me ka ise ei saa oma emakeeleski aru, näiteks Saksamaal kasutatakse sellist äh, kantseliiti, äh, millest ka emakeellased äh, aru ei saa. aga loomulikult tuleb meil teha kõik, et vältida justiitsvigu ja me ei peaks hoidma kindlasti kokku tõlkekulude arvelt ja proua Sinclair, palun. suur tänu ja paljud minu valijad oleks küllaltki ahmunud, äh, kuuldes seda, et selleks on vaja Euroopa Liidu direktiivi, et saada helistada oma juristile. meil on üldised õigus, äh, õigused ja äh, minu valijad ilmselt küsiksid, millises liidus nemad on, kui nad näevad, et mõningaid selliseid asju mainitakse siin nagu Euroopa vahistamismäärus, kus tegemist on Briti kohtuga, mis ei suuda midagi ette võtta selleks, et peatada ähm, ebaõiget äh, teise Euroopa Liidu poolse kohtlemist. nii et äh, sellise direktiivi vajadus näitab meile seda, et teiste riikide õigussüsteemid ei ole piisavalt head. millal me ennast siis kaitseme ja lahkume Euroopa Liidust? ning sellega me oleme siis lõpetanud, sellega me oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru. ja nüüd ma tahaksin anda sõna proua Redingile. ja tema annaks siis omapoolse vastuse. suur tänu. see on tõepoolest väga haruldane, et äh, parlamendis äh, kõik poliitilised fraktsioonid vasakult ja paremalt ja keskelt on nõus mingi meetmega. ja tundub, et praegusel hetkel see olukord niimoodi on ning äh, mul on väga hea meel, et me oleme näinud äh, juba ka äh, piisavat toetust, et me saame homme ka libekomisjonis piisava toetuse, sest mida kiiremini see direktiiv vastu võetakse, mida kiiremini see jõustub, see parem see on. loomulikult selle täielik ülevõtmine kõikides liikmesriikides peab toimuma väga kiirel viisil ning see oleks väga jõuliseks sõnumiks. see sõnum ütleb meile seda, et Euroopa on oma kodanike õiguse kaitsmisel äh, täiesti tõsiseltvõetavalt tegutsenud. ma usun, et enamus teist juba töötavad kolmanda meetme kallal, see tähendab, et äh, õigus äh, saada õigusnõustamist ja äh, suhtlemisõigus kinnipidamise puhul ma olen kindel, et parlament abistab komisjoni nende teemade lahendamisel, sellepärast et on olemas mõningaid liikmesriike, kes äh, ei ole nõus sellega, et äh, kaitse viibib kohal ja ma loodan ka seda, et Euroopa Parlament aitab meid kui me püüame saada sobivat tasakaalu antud ettepanekus, kus me ühelt poolt on tagatud kaitseõigused ja teiselt poolt on tagatud äh, tõhus kriminaalasja uurimine. ma usun, et, äh, et parlament aitab meil valmistada ette paremat teksti ja parem tekst meil saab ka tulevikus sellisel viisil olema. ja ma tahaksin teid tänada teie toetuse eest, ma tänan teid selle eest, et te osalete hääletamisel homme ja ma tänan ka teid selle eest, et te aitate meid järgmiste sammudega, suur tänu! suur tänu, proua asepresident! ja et tõepoolest selline üksmeel on tõepoolest kõige parem kompliment ka komisjonile nende poolt tehtud töö eest. ja nüüd ma tahaksin anda sõna raportöörile proua Sippelile, kellel on kaks minutit lõplike kommentaaride jaoks. tänan, president. ma ei rääkinud äh, alguses äh, aeglaselt, ületasin oma aega, teen nüüd kiiremini. proua Reding äh, juba toonitas libekomisjoni ühehäälset otsust, et me kõik äh, soovime, et oleks tagatud äh, miinimumnõuded kriminaalmenetluses teabe saamiseks äh, piiriüleselt. loodame, et ka edasine samm õigus kasutada kaitsjat saab olema veel sama edukas soovin kõike head ka raportöör Anto Neskule, kes on igati ära teeninud ka toetuse For.... suur tänu, proua Sipel! ma tänan teid selle eest, et te tegite ka niivõrd lühidalt ja sellega me oleme siis antud arutelu ja lõpule jõudnud ja hääletamine toimub kell kaksteist homme.